mis äh, puudutab otsetoetuste koha, otsetoetuste kohandamise määra kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja annan sõna raportöörile härra Sikerskile. lugupeetud president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. täna me arutame äh, seisukohta mis puudutab ähm, otsetoetuste kohandamismäära aastaks kaks tuhat viisteist tegemist on nõndanimetatud ähm, finantsdistsipliini aastaga, mida on ette nähtud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta horisontaalses määruses ja see on osaks viimasest ühtse põllumajanduspoliitika reformist selle ettepaneku peamine eesmärk on luua kriisireserv selleks, et toetada põllumajandust suurte kriiside ajal. selliste kriiside ajal, mis võiksid mõjutada põllumajandustootmist või põllumajandustoodete turustamist Äh, kogusumma, mis äh, kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on ette nähtud, on kaks koma kaheksa miljardit eurot, see tähendab umbes nelisada miljonit eurot aastas. Äh, finantsdistsipliini kohaldamine otsetoetustele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on Eh, sammuks Euroopa Liidu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettevalmistamisel. oma eelarve eelnõus on komisjon eh, eraldanud nelisada nelikümmend üks koma kuus miljonit eurot selleks otstarbeks pärast eh, esialgseid hinnanguid otsetoetuste kohta ning põllumajandusturuga seotuvate kulutuste kohta eeldas komisjon, et piisab kui kohandada otsetoetuste määra vähem kui üks koma neli protsenti ning rõhutada tuleb ka seda, et seda kohandamist rakendatakse ainult nende põllumajandusettevõtjate kohta, kes saavad rohkem kui kaks tuhat eurot otsetoetusi aastas. ja kuna Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia ei ole veel saanud toetu-, saavutanud toetuste täielikku taset, siis see finantsdistsipliin nende riikide kohta ei kehti Äh, kooskõlas äh, määrusega tuleb kohandamismäär vastu võtta kaasotsustamismenetluse raames kolmekümnendaks juuniks. niisiis äh, kohe pärast seda, kui komisjon esitas oma ettepaneku põllumajanduskomisjonile Euroopa Parlamendis, otsustasime meie kohaldada lihtsustatud ja kiiremat menetlust, mida näeb ette kodukorra reegel viiskümmend. kooskõlas selle kodukorra reeglina olles vastava komisjoni esimees, koostasin mina raporti ilma muudatusettepanekuteta. pärast seda, kui minu raport muuda-, muudatusteta põllumajanduskomisjonis vastu võeti, siis nagu ma ütlesin, ka täiskoguks ei ole muudatusettepanekuid esindatud, esitatud ning ma loodan, et homme hääletuse ajal me suudame vastu võtta komisjoni ettepaneku ilma muudatusteta. ja äh, samuti selge avaldustega nõukogult, äh, kus kinnitatakse, et nad on nõus komisjoni ettepanekuga ilma muudatusettepanekuteta. see tähendab, et me saavutame kokkuleppe esimesel lugemisel määruses ette nähtud tähtaja jooksul viimased äh, probleemid põllumajandusturul, mis on tingitud Venemaa embargost ja piimakvootide süsteemi kaotamisest, on näidanud, kuivõrd oluline sellise kriisireservi loomine on. samuti on äh, see oluline, kui arvestame äh, sekkumismeetmetele seatud piirad, piirangutega, mis võeti kasutusele viimase ühtse põllumajandus poliitikareformi käigus ning samuti tuleb arvestada ka välistegurite üha kasvavate mõjuga, näiteks äh, ülemaailmse kaubanduse jätkuv liberaliseerimine ning selle mõju Euroopa Liidu põllumajandusele niisiis, ma ei usu, et mul oleks vaja kedagi siin saalis veeta selles, et põllumajandus on väga tundlik sektor, mis sõltub väga palju kliimast, eh, hindadest maailmaturul, spekulatsioonidest ja ka rahvusvahelistest sündmustest arvestades eh, möödus aast-, möödunud aastaseid eh, vaidlusi seoses põllumajanduse eelarvega, on need vahendid, mis praegu põllumajanduse eelarvesse tagasi tulevad, sellised, mis peaksid sinna jääma ja selleks, et neid saaks kasutada võitluseks kriis, kriisi mõjudega tahaksin rõhutada, et seareservis on just nimelt vahendid, mis on määratud põllumajanduspoliitikale. põllumajandustootjad, osa nende makseid siis toetusi külmutatakse ja pannakse sinna kriisireservi ja kui seda reservi ei kasutata, siis need vahendid edastatakse jällegi põllumajandustootjatele, nii et, et sisuliselt põllumajandustootjad loovad selle reservi. suur aitäh raportöörile volinik Haugan on järgmine, palun. suur aitäh, president. minu lühike sõnavõtt äh, ei, ei võta palju aega, nagu kõik teavad, ÜPP reformiga olid kõik nõus ja komisjon pidi välja andma määruse ettepaneku, mis, äh, mis võimaldab finantsdistsipliini otsetoetustele maksta, äh, kohaldada. ja nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta äh, reserv näeb ette neljasaja neljakümne ühe koma kuue miljoni euro kogumist ja mul on hea meel, et enne juuni lõppu äh, suudame me selle ülesande täita. aitäh raportöörile ka. suur aitäh. tõesti, teie sõnavõtt oli väga lühike. annan nüüd sõna nendele kolleegidele, kes on ennast kirja pannud ja annan kõigepealt sõna Michel Dantanile, kaks minutit, palun. ta ei ole vist veel saabunud. järgmiseks Rodanšile. suur aitäh. Euroopa Liidu kõiki kodanike huve tuleb kaitsta suurte kriiside puhul kriisid võivad tekkida erinevate tegurite mõjul ja eh, see võib kõik mõjutada ka toiduainete jaotamist Euroopa Liidus. komisjon on samme astunud selleks, et koguda reservi eh, ja rakendada kohandamismäära üks koma kolmkümmend üheksa protsenti otsetoetustele. vastavalt eh, komisjoni eesmärkidele on see täiesti õigustatud samm selleks, et eh, koguda nelisada nelikümmend üks koma kuus miljonit eurot reservi võrreldes eh, eelmiste aastatega. Eh, teame, et seda raha võib põllumajanduskriiside puhul kasutusele võtta. komisjon võiks teha veel ühe uue kohandamismäära ettepaneku Äh, nimelt äh, hinnates ka olukorda äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembris või detsembris uue kohandamismäära ettepaneku teha. praegu rakendame juuni ettepanekut ja Euroopa Liidu kodanikena arvame, et tähtaegadest tuleb kindlasti kinni pidada. suur aitäh, härra Kuzmjuk. komissaržu zabirając głos suur aitäh! president, volinik, ma võtan ECR fraktsiooni nimel sõna ja tahaksin rääkida kohandamismääradest aastaks kahe tuhande viieteistkümnendaks, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks otsetoetustele. meie fraktsioon toetas seda. kohandamismäära kindlaksmääramine ning kriisireservi kogumine on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kalendriaastaks ehm, ette nähtud nelisada nelikümmend üks koma kuus miljonit eurot ja see tähendab seda, et äh, seda reservi äh, võib kriitilistes olukordades põllumajanduses kasutusele võtta. loomulikult Äh, puudutab see eelkõige neid otsetoetusi, mis ületavad kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaks tuhat eurot ja hiljuti ühinenud Euroopa Liidu liikmesriigid ei kuulu selle kohandamismäära alla. liikmesriikide toetuse ümbrike vähendatakse, äh, kuid see on õige samm, samas äh, meid mõjutab Venemaa embargo, paljud põllumajandusturud on languses, kaasa arvatud piimaturg ning Euroopa Liidu põllumajandusturg on ka järjest rohkem avanenud kolmandate riikide toodangule, see on samuti risk. kõik see põhjustab põllumajandustootjate jaoks ebakindlust ja meie tahaksime, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toetatakse neid põllumajandustootjaid, kus olukord, kelle olukord on kõige haavatavam suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. härra president, härra volinik, ÜPP on viimastel aastatel aina rohkem liikunud ja arenenud vaba turu poole ja e, suunaks on siis, et otsetoetused e, seotakse e, lahti ja et astutaks rohkem selle poole, et põllumajandustootjad ettevõtlikumad oleksid. aga selline areng on põllumajandustootjate suure väljakutse ette ning selle suunaga käivad kaasas ka suured riskid meie põllumajandustootjate peredele, eriti just, mis puudutab pereettevõtteid, siis ähm, need ei ole puhtalt põllumajandustoodete tootmiskohad põllumajandustootjate eh, pered eh, tagavad eh, miljonid töökohad põllumajanduspiirkondades ning need tagavad ka looduspiirkonna säilimise ning samuti sotsiaalne roll külades on äärmiselt oluline just nende põllumajandustootjate perekondade jaoks, näiteks kas või need vabatahtlikud tuletõrjujad, tuletõrjujate liidud, kus on samuti talupered kaasatud nii et meie sooviksime, et talutooted, talupered ähm, jätkuksid ja edasi areneksid ja see on ka üks põhjuseks, äh, miks äh, lihtsalt turumajandus äh, ilma tagatisteta selles valdkonnas eesmärke ei saavuta. nüüd, mis puudutab kriisifondi sisseseadmist, seda me vägagi toetame, sellepärast et seda on häda kiiresti vaja ja see on ka õige, seda äh, reserv oli meil ka seni juba olemas ning põllumajandustootjatel vahendeid kärbiti, aga äh, alles alates otsetoetustest mahus viis tuhat eurot ning see, seda määra nüüd alandatakse ja meile, taluperedele, peaks olema selge, kuidas seda raha kasutatakse ning kuidas neid kärbit-, meilt kärbituid vahendeid tõesti kasutatakse ning seoses Venemaa embargoga tekkinud olukorraga me näeme, et poliitiliste põhjuste alusel on tekkinud väga suur turusõrve, ilma et ähm, tekiksid äh, turumoonatused ning siinkohal ei tuleks mitte ainult põllumajandustootjate rahasid äh, kulutada, vaid ka, ka vahendeid kulutada ühisest eelarvest, aitäh. Äh, suur aitäh. härra Dantan on saabunud saali. annan talle sõna, palun. vabandage, aga meil oli äh, Strasbourgi lennujaamas probleeme. me ei, meil ei olnud autosid, et siia sõita. härra president, raportöör, volinik äh, see raport käsitleb ühte ÜPP põllumajanduspoliitika piirangut, aga küsimus on iseenesest lihtne, nii nagu eelkõneleja ütles, loomulikult see, selle raportiga käsitletakse ka Venemaa embargot, selle võimalikke tagajärgi. me oleme juba põllumajanduskomisjonis rääkinud sellest ja küsinud, et kas, kas see on normaalne, et et äh, diplomaatilises kriisis kannatavad põllumajandustootjad äh, ja seda juba aasta ja kas seda peab järgmine aasta ka veel kannatama ja, ja kas tõesti neile ei leita mingit abi, sellepärast äh, tahaksingi öelda, et tegemist on solidaarsusega, ühest küljest näitab solidaarsust üles komisjon, teisest küljest näitavad seda üles ka Euroopa Liidu teised institutsioonid, seega aitäh teile! suur aitäh ja nüüd kiirelt. Rosenro Rodriguez. suur aitäh. me nõustume, et meil peab olema kriisifond, aga selle rakendamiseks peavad olema ka selged kriti-, kriteeriumid, me peaksime teadma, eh, eh, mis tegelikult äh, on kriis. põllumajandustootjad mitmetes liikmesriikides on praegu väga raskes seisus. piimandussektor näiteks on langenud sügavasse kriisi. president ütleb, et prantsuse keelde tõlget ei olnud. kõneleja jätkab. kas ma peaksin uuesti alustama? või jätkan sealt, kus lõpetasin. kõneleja jätkab. meie nõustume, et meil on vaja kriisifondi, aga me arvame ka, et kriisi määratlus peab olema selge, meil peavad olema selged kriteeriumid praegune ühine põllumajanduspoliitika on tekitanud mitmetes sektorites jätkuvat kriisi. praegugi on paljudes liikmesriikides ja regioonides, ka lihtsalt näiteks minu koduregioonis, väga raske olukord, piima tootmine on kriisis, tekkinud on reservid, millest ei saa lahti, tootmiskulusid ei suudeta tagasi teenida. seetõttu on väga oluline avaliku piimapoliitika läbivaatamiseks, uue piimanduspoliitika sisseviimiseks. kui tõesti kriis on tekkinud sellest, et mingisugused öö, äh, otsused on Euroopa Liidus valesti tehtud, näiteks viisakeelud Venemaale, siis ei pea põllumehed selle pärast kannatama suur aitäh. järgmine kõneleja, palun. suur aitäh. ütleb härra Anju ähm,. Äh, äh, mina tulen Prantsusmaalt, põllumajandusregioon, äh, viinamarja kasvatus, veinitootmisregioon, me teame väga hästi, milline on olukord. Euroopa Liit on praegu täiesti äh, eneselapu sooritamas just oma põllumajanduspoliitikale ja see on kõik sellepärast, et Venemaale on seatud äh, sanktsioonid äh, ja äh, kriis on põhjustanud teatud poliitilised kaalutlused, põllumajandustootjad on jällegi ohvriks toodud ja, ja kuulake, Prantsusmaal üks miljard eurot on juba öö, kaotsi läinud. põllumajanduspoliitika võetakse, äh, põllumajanduspoliitika näeb seda ette, et põllumeestelt võetakse raha ära selleks, et äh, mingit kriisifondi finantseerida. sanktsioonid tuleb lõpetada selleks, et natukenegi õhku anda meie, meie Prantsusmaa põllumajandustootjatele. too minut. suur aitäh. Aras, palun. suur aitäh ma tahaksin kõigepealt tänada härra Sikierskit, raportööri ja teiseks tahaksin öelda suur aitäh volinikule. selle ettepaneku eest, mis on tehtud selleks, et stabiliseerida kriisifondi. instrumendi eesmärk on tagada stabiilne finantseerimine vaatamata põllumajandussektori kriisile nüüd on näha, et otsetoetused vähenevad, kriisid äh, tekivad sageli just turu kõikumistest ja me tahame, et kriisireservi ei kasutataks millegi muu äh, põllumajandusvälise finantseerimiseks kriise tekitavad erinevad tegurid. Ähm, komisjon alates augustist on hakanud eelmist reservi kasutama, enamus põllumehi oli siiski selle vastu. me ei taha, et põllumehed jääksid patuennasteks, kui valed poliitilised otsused tehakse. tõesti, me arvame, et põllumajanduse kriisireservi oleks võinud rahastada muul moel. seda reservi ei olekski olnud vaja, eh, kui Vene eh, toodetele ei oleks embargot seatud me teame, et eh, me peame kiirelt reageerima igal võimalikul juhul, et toetada põllumajandusturge aga see tuleb läbi mõelda ja mõelda, kuidas tõhusamalt äh, rahastamist rakendada. härra Brannan suur tänu. iga-aastane kriisireservi äh, kehtestamine põllumajandussektoris aitab tagada seda, et äh, näiteks looduskatastroofide hinnakõikumiste puhul põllumehed oleksid kaitstud. reservi võib pidada nagu turvavõrguks Eh, mis aitab eh, põllumehi kriiside puhul, mida põllumehed ise ei oska ette näha. ja reservi moodustatakse eh, kalendriaasta otsetoetuste arvel, see tähendab seda, et meil on praegu niikuinii nii pingeline eelarve ja me ei arva, et, et seda sektorit peaks nüüd muude vahendite arvelt moodustama parem, eh, paremini tuleks mõelda läbi riski haldamine ja eh, mõelda läbi, millised tulevased lahendused võiksid olla. me peaksime vahendeid eh, koguma sihikindlalt ja siis kasutama neid embargode, muud, muude katastroofide, kriiside puhul. ÜPP eelarve eelarvet tuleb kasutada mõistlikult ja tähelepanelikult. härra Wojciechowski, palun. suur tänu, härra president. Euroopa suureks väärtuseks on äh, solidaarsus, see on ka üheks meie põhimõtteks kõik ühe üks kõigi eest ning äh, solidaarsuse nimel on ka vastavad äh, sanktsioonid Venemaale kohaldatud, sellepärast see on oluline ka Euroopa äh, turvalisuse ja julgeoleku jaoks. ja mm, need sanktsioonid on suunatud äh, Venemaa ekspansiooni vastu paljudesse piirkondadesse, aga paraku sanktsioonid ähm, ei, ei ole saavutanud oma mõju, sellepärast et me näeme, et just põllumajandustootjad kannavad Ähm, seda koormust. Balti riikides, äh, Soomes, Poolas põllumajandustootjad ei saa enam müüa oma piimandustooteid ja õunu ning Poolas on tekkinud väga traagiline olukord, sellepärast et äh, ekspordiks ette nähtud äh, õunu ei suudetud maha müüa ja riigid nagu Prantsusmaa ja Saksamaa on samuti suuri kahjumeid kandnud ning iga aastaga need kahjumid muutuvad suuremaks ning põllumajandustootjad saavad küll äh, toetusi, kuid äh, need ähm, toetust ei jagune võrdselt äh, ning ning me näeme ka, et kriisireserve ei kasutata just nende abistamiseks ja seetõttu põllumajandustootjatel tekib küsimus, milleks neid kriisireservi rahasid kasutatakse, kui mitte nende abistamiseks nii et ma sooviksin täpsemalt teada, milleks need kriisirahastu ähm, vahendeid kasutatakse, kuidas nende, neid menetletakse, aitäh. härra Jakovtšitš. härra president, härra volinik, kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma vägagi toetan sellise kriisifondi loomist, sellepärast et ma olen sügavalt veendunud, et on tõesti vajalik sellise kriisifondi olemasolu põllumajandustootjateks ja see ei ole seotud mitte ainult seotud praeguse olukorraga Venemaaga, mis tegelikult peakski julgustama meid ähm, omama sellist kriisifondi, vaid me peame arvestama ka globaalse olukorraga ja peame arvestama ka sellega, et me peame toetama oma põllumajandustootjaid ning kõik need põhjused toetavad ka kriisifondi loomist. meie põllumajandustootjad on silmitsi väga suurte väljakutsetega minu äh, kallis äh, kolleeg, raportöör, äh, härra president, volinik, ma leian, et see ettepanek on väga hea, sellepärast et see ettepanek tagab ka lisakaitset meie põllumajandustootjatele ning võimaldab meil ka üles näidata solidaarsust Euroopas ja see on äärmiselt vajalik ning see on ka Euroopa Liidu üks põhimõtteid ja eesmärke nüüd ähm, tõsiasi, et äh, minu koduriik äh, Horvaatia ei ole osa sellest äh, programmist, vaid ähm, liitub selle programmiga alles aastal kaks tuhat kakskümmend kaks, siis ma ei sooviks, et me oleksime sellises olukorras, mis oleks väga kahjulik nii meie põllumajandustootjatele kui ka Bulgaaria, Rumeenia põllumajandustootjatele. Bulgaaria, Rumeenia põllumajandustootjad osalevad selles programmis järgmisest aastast, Horvaatia aga osaleb selles programmis alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend kaks. äärmiselt oluline on see, et kõik põllumajandustootjad ähm, saaksid õigused äh, taotleda vahendeid sellest fondist, sellepärast et ka nemad kannavad kahjusid seoses äh, Venemaa embargoga. Äh, näiteks mis puudutab ähm, Horvaatiast mandariinide eksporti siis on see ekspordisuund kahju saanud Venemaa embargo tõttu ja ma sooviksin teada, kuidas oleks võimalik kõik põllumajandustootjad kaasata. aitäh ja nüüd äh, härra Ming, suur tänu, mina toetan seda ettepanekut, et kriisifond luuakse selleks, et, et ähm, toetada põllumajandustootjat, aga minu meelest on natukene kahju sellest, et Euroopa Liit on otsustanud hakata maailma politseinikuks ning nad on siin ohvriks toonud Euroopa põllumajandustootjad ja ma näen, et see ei toimi, hea küll, et me võime küll midagi teha, aga ükskõik mis hinnaga et, et ma tean, et Iirimaal äh, on põllumajandustootjad äh, maksavad äh, selle eest sadu miljoneid, ma ei tea, kui palju on see Euroopa Liidus, et sellised vahendid tuleb ikkagi tõeliste kriiside jaoks tagada. meil on juba Ähm, oma, äh, oma reserv olemas ja samas me teame et, et äh, kaheksakümmend protsenti nendest äh, reservidest on tagatud, on kõrvale pandud kõige rikkamatele põllumajandustootjatele, samas kui vaesemaid praegu rajatud kriisifond tegelikult ei aita. aitäh ja nüüd härra Puuda, palun. aitäh, volinik, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid, otsetoetused on hädavajalik mehhanism selleks, et meil oleks jätkusuutlik ja tõhus põllumajandus ja seetõttu ma tervitan komisjoni ede-, ettepanekut, iseäranis volinik Hogani ettepanekut, eh, mis loob paremad tingimused põllumajandussektori jaoks eh, see kohanemismäära eh, peaks kohaldama ainult neile otsetoetuste kohta, mis on esitatud siis aasta jooksul, mille kohta seda äh, Äh, taotlust on esitatud, äh, sellepärast et äh, ärgem unustagem, et liikmesriigid võivad teha makseid ka hilinemisega. minu arvates tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, et mina tahaksin teada, milline on erinevus otsetoetuste vahel, mida makstakse erinevates liikmesriikides, see tekitab suuri lahknevusi Äh, näiteks äh, rumeenlased saavad tihtipeale sama meetme osas palju vähem kui teistes riikides, selline lähenemine ei ole õige ja seetõttu komisjon peaks äh, tulevikus välja töötama sellise mehhanismi, mis loobub sellisest vahetegemisest põllumajandustootjate vahel Äh, sellepärast et me ju kõik tegutseme ühtses Euroopa ruumis. komisjon peaks samuti tegelema sellega, et oleks tagatud tasakaal ühelt poolt põllumajandustootmise vahel selle eest, et põllumajandus, selle eest, et põllumajandustoot-, tooted oleksid kõigile eurooplastele kättesaadavad ja mis puudutab Venemaa embargot, siis äh, Äh, meil on probleem, me ei suuda praegu oma põllumajandustooteid turustada ja seetõttu meil oleks vaja ühiseid äh, fonde selleks, et leida äh, lahendused. aitäh ja härra Tenanu saab sõna järgmisena. lugupeetud president kallid kolleegid, toiduainete küsimus äh, on äärmiselt oluline ja see kohanemismäär äh, üks koma kolmkümmend üheksa protsenti järgmiseks aastaks, selleks aastaks näib olevat mõistlik. aga tegelikult kaalul ei ole mitte see kohandamismäär, vaid äh, see, kas meil on ikka eelarves piisavalt vahendeid ja tahaksin rõhutada seda ka selles Äh, raportis, mille ma teen kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta äh, põllumajanduskomisjonis äh, meil oleme kokku puutunud suurte kriisidega ja seetõttu meil on vaja täiendavaid vahendeid, näiteks rubriigis kaks. nagu siin täna juba korduvalt on öeldud, võib see kriis, võivad sellised kriisid äh, Äh, sageneda, arvestades näiteks äh, Venemaa suhtumist Ukrainasse, ei peeta kinni Minski lepingutest, äh, nii et, et me peame tagama nendele põllumajandustootjatele, keda Venemaa kriis eriti mõjutab, siiski ellujäämisvõimalus, ärgem unustagem, et kriis võib muutuda väga tõsiseks ja ärgem unustagem ka, et piimaga tekivad probleemid, kuna piimakoodid on nüüd kaot-, kaotatud, see võib tekitada probleeme nii Prantsusmaal kui mujal. aitäh ja nüüd härra Hashworth. Uh, härra president, ma hindan ja mõistan uh, selle solidaarsuskriisifondi eesmärki, kuid uh, sellegipoolest meie fraktsioon seda toetanud ei ole algusest peale, sellepärast et meie leidsime, et võiks olla palju parem viis, kuidas seda rahastada. mul ei ole probleemi selle määraga kuid samas ma pean väljendama muret seoses mõjuga põllumajandustootjatele minu enda koduriigis. tegu on riigiga, mis seoses oma põllumajandustootjate struktuuriga omab pigem äh, rohkem äh, suuri ettevõtjaid kui teised Euroopa Liidu riigid ja see tähendab, et need äh, eratootjad, kes niigi on juba surve alla sattunud, peavad veelgi suuremaid kulusid kandma kui keskmise, keskmine ettevõtja ja need panused lähevad äh, Äh, siis fondi, ähm, millega me ei ole nõustunud liituma. aitäh. Ali, un minut. kolleeg Ali, palun. härra äh, president, äh, seoses selle määrusega, mis puudutab otsetoetusi ja finantsdistsipliini on äärmiselt osa, oluline ÜPP jaoks aastal kaks tuhat viisteist ning äh, see on oluline põllumajandustoot-, äh, tootjate toetamiseks äh, kriisiolukorras ja komisjon on teinud ettepaneku vahendite jagamiseks, eh, siin on siis aastast kaks tuhat kuusteist ette nähtud nelisada nelikümmend üks koma kuus eh, miljonit eh, ja kohandamismäär on umbes üks koma kolmkümmend üheksa protsenti, ma loodan, et see ka õigesti arvutatakse ning seda kohaldatakse ainult otse toetustele, mm, mis on kõrgemad kui kaks tuhat eurot ja see ei, seda ei kohaldata kolmes liikmesriigis olu- ja me peame arvestama sellega, et põllumajandustootjad saavad vähem raha ja seetõttu oleks äärmiselt oluline, et me teeksime kõik, mis võimalik taotluste lihtsustamiseks just väikeettevõtjate jaoks. ja kaks tuhat kuusteist eelarves on juba vastavad eraldised ette nähtud ja meie toetame seda eh, raportit ja otsetoetuste kohandamise määra aastal kaks tuhat viisteist. aitäh, nüüd proua Torres, palun suur tänu. me oleme juba aastaid ähm, erinevaid äh, kriise näinud, te teate, mitu kriisi Astoria, äh, Asturia piirkonnas on juba läbi tehtud ja nendest meetmetest, mida praegu võetakse, nendest ei piisa, sellepärast et me ei soovi mingeid almusi, vaid ähm, me sooviksime siiski natukene mõjutada hindu. me sooviks, meie inimesed ütlevad, nad soovivad äh, väärikat elu elada ja need vahendid peavad inimesi abistama ja päästma kriisiolukordades, kuid äh, me peaksime siiski looma sellise mudeli, mis äh, kõiki inimesi taga, aitab ja et me siin ei aitaks ainult suuri kontserne, vaid me peame panustama just äh, nende äh, kasuks, kes kannatavad valede otsuste all, poliitiliste otsuste pärast ei peaks meie kodanikud kannatama, aitäh ja nüüd äh, proua Schreier, palun. aitäh härra president, kõigepealt ma sooviksin teie tähelepanu juhtida sellele, et me toetan täielikult raport raportööri ettepanekut, sest mis puudutab Venemaale kehtestatud embargot, siis see on vägagi ähm, tabanud ka minu koduriiki, minu koduriigis Hollandis on näiteks äh, äh, mahud, äh, tootmine vähendanud kolmekümne protsendi võrra ning ähm, see eksport on olnud äärmiselt oluline ka paljudele pereettevõtetele Neil on praegu väga keeruline hakkama saada, aga suurimad ähm, toetused lähevad just puuvilja, äh, köögivilja ja piimasektorisse, aga näiteks ka mis puudutab ähm, seakasvatust äh, Hollandis, siis ka see sektor on vägagi äh, palju kahju kandnud. siin tuleks arvestada erinevate sektoritega ähm, kriisiabi puhul ning me peaksime ka vaatama, kuidas me seda kriisi saaksime positiivselt kasutada, siit saaksid kasu ka väikeettevõtted et erinevad, need vahendeid kriisifondis peab tõesti ka õigesti kasutama, sellepärast et muidu need fondid peavad kasutamata. ja me vajame seda, ma olen seda ka öelnud ähm, volinikule meie komisjonis, nii et võib-olla peaks selle tähtaja äh, lükkama edasi, sellisel juhul saaks vaadata üle ka riiklikud vahendid ja võib-olla saaks sellisel juhul ka toetada ka teisi sektoreid. hooaeg ei ole veel lõppenud, näiteks mis puudutab tomatisektorit, siis me saaksime neid vahendeid veel kasutada ja meie jaoks on äärmiselt tähtis ka see, et me sooviksime vähemate reeglitega, eeskirjadega Euroopat, aga meie põllumajandustootjad Hollandis ütlevad, et need reeglid ja eeskirjad on äärmiselt keerulised ka kriisiolukordades ja eelkõige just pereettevõtetele on see otsustava tähtsusega tegur, aitäh. kolleeg Rebeka, palun. suur tänu, härra president, volinik, kolleegid. selge see, et meil on vaja sellist instrumenti kriisi korral selleks, et äh, põllumajandustootjatele mingeid vahendeid pakkuda, aga me peame arvestama järgmiste asjaoludega Neid vahendeid tuleb kasutada eesmärgipäraselt, tõesti äh, jagades äh, reservisummasid nendele, kes seda tõesti on vaja. Äh, Venemaa embargo on praegu meid ohustanud, seetõttu on väga oluline, et komisjon oleks oma otsustes kindel. volinik Hogan peaks kasusaajate kriteeriumid selgelt kindlaks määrama ja muidugi tuleb mõelda ka sellele, kuidas seda reservi moodustatakse, kes sinna äh, raha paneb. praegu on täiesti võimatu äh, põllumajandusturul konkureerida, sellepärast et toetussummad on nii erinevad. me arvame üldse, et otsetoetused võiks ära kaotada lugupeetud äh, volinik, me teame, et põllumajandus on äh, valdkond, mis on raskustes kõigis äh, liikmesriikides ja me peame oma jõud ühendama, et ennast kaitsta. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on ka väga keeruline aasta põllumajanduse jaoks, eelkõige just Venemaa embargo tõttu, see toob kaasa väga palju töökohtade kaotusi, nii et, et sellega peaksime arvestama ja põllumajandussektorit äh, kaitsma. Äh, põllumajandustootjad maksavad selle kriisi eest väga kõrget hinda ning äh, me ei tea, kui kaua see embargo veel kestab me eh, peame arvestama selle poliitilise vaidlusega, mis käib Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, sest et selle läbi praegu põllumajandustootjad kannatavad. ärgem unustagem, et Venemaa oli Euroopa Liidu toodete jaoks väga oluline turg. Eh, eksport on vähenenud ja Taani jaoks on see tõsine probleem, nii et, et me peame leidma alternatiivseid turge härra Ferreira järgmisena, aitäh, president äh, mitte keegi ei ütle, et meil ei ole seda kriisireservi vaja, aga äh, ühtne põllumajanduspoliitika on ju kriiside peamine põhjus. viimased äh, ühtse põllumajanduspoliitika reformid on seda Äh, absurdsust ja, ja suu-, erinevusi toetuste jagamisel äh, veelgi suurendanud. liberaliseerimisest räägitakse kogu aeg ja äh, väiketalunikud, keskmise suurusega ettevõtjad teavad, mida see tähendab. see tähendab lihtsalt tootmise koondumist suurestesse hargmaistesse ettevõtetesse. konkurentsivõime on veel üks sõna, mida kasutatakse aga mõned inimesed äh, saavad hektari kohta toetust kaks-kolm korda rohkem kui teised. Portugalis äh, on tuhanded väikesed ja keskmise suurusega põllumajandustootjad äh, nägemas vaeva, et üleüldse elus püsida. tihtipeale nende tootmiskulud on suuremad kui see, mida nad oma toodete müügist saavad. nii et, et sada eurot neid küll kriisist ei päästa, aitäh aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua Ribeiro. volinik, äh, president äh, viimase ühtse põllumajanduspoliitika reformi käigus keht-, pandi põllumajandustootjatele kohustus ka luua kriisifond siis, kui valitseb pikaajaline kriis see, sellele, mul on väga hea meel, et see piir, kus seda määra hakatakse kohaldama, on äh, üle kahe tuhande euro mõned inimesed on siin väitnud, et ähm, kõik need vahendid äh, peaks minema, mis kasutamata jäävad, peaksid minema tagasi äh, üldeelarvesse, mõned ütlevad, et need tuleks reinvesteerida ma arvan, et kui põllumajandussektoris äh, tekib mingeid ülejääke, siis tuleb nendest vältida üldse toetuste kärpeid järgmistel aastatel erakorralised olud nõuavad ka erakorralisi meetmeid. Euroopa põllumajandustootjad puutuvad kokku igasuguste riskidega, see tähendab, et ka nende sissetulek on osus. võtame kas või näiteks Venemaa embargo. tegemist on tõsise kriisiga, pikaajalise kriisiga Äh, samuti piimakvootide küsimus, ähm, äh, see mõjutab eriti mõningaid piirkondi, just äh, nimelt äärepoolsemates alades on inimeste sissetulekud järsult langenud. Venemaa embargo oli poliitiline otsus, aga sellel oli otseselt majanduslikud tagajärjed, nii et, et me peame midagi ette võtma olukorra leevendamiseks ja ma teeksin ka ettepaneku osa sellest vahenditest tuleks eraldada piimandussektori seirekeskusele, et see keskus suudaks turule sekkuda, mis paljudes piirkondades, näiteks äärepoolsemates piirkondades on väga tõsise kriisiga silmitsi ja sellega tuleb tegema, tegeleda ning ma arvan, et äärepoolsemates piirkondades tuleks ju ka soodustada Äh, põllumajanduse arengut ja võib-olla sisse viia seal teatud erandid, sest et seal on äh, tulemas keeruline. nüüd äh, härra Frunzulika. aitäh, president. lugupeetud volinik, daamid ja härrad ma tahaksin avaldada toetust sellele, et otsetoetuste kohandamismäär kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks paika pannakse see loob reservi, mis võimaldab maksta täiendavat toetust põllumajandussektorile juhul, kui leiavad aset suured kriisid, mis mõjutavad põllumajandustootmist või põllumajandustoodete turustamist iga aasta algusel, alguses siis äh, kohaldatakse otsetoetustele finantsdistsipliini ma loodan, et seda kriisireservi ei lähe vaja, aga kui midagi siiski juhtub, oleks see reserv oluline vahend Euroopa põllumajandussektori jaoks ja sellest saaksime kasus kõik. nii et, et mina toetan selgelt, et tingimused peavad olema väga selged sellest fondist tulusaajatele, aitäh. mulțumesc, domnul Dalton, pentru un minut härra Dalton, aitäh, president, mina ei toetanud kriisireservi loomist osana ühtse põllumajanduspoliitika reservist, minu arvates jätkub see poliitika vanas vaimus. komisjon võis kasutada väga palju äh, äh, muid vahendeid, enne kui teatud talunikelt ja teatud riikidelt raha ära võtab. Pare-, rohkem raha ei ole alati par-, äh, parim lahendus, palju paindlikum ühtne põllumajanduspoliitika oleks vastus kriisile aga äh, minu äh, fraktsioon leiab, et rahastamine on ebaõiglane. kahe tuhandene määr tähendab seda, et suuremate põllumajandusettevõtetega äh, liikmesriigid eraldavad sinna reservi kõige rohkem, kolm liikmesriiki ei eralda midagi, see on küll minu arvates vale lähenemine solidaarsusele. ma leian, et kõik põllumajandustootjad peaksid toetama, sest muidu näeb asi välja niimoodi, et osadelt võetakse raha ära ja antakse teistele, vähemalt Ühendkuningriigi põllumajandustootjad näevad seda teisiti, tegemist on dis-, siis proportsionaalse reserviga, millest nemad kunagi kasu ei saa. aitäh ja proua Köstinger, palun. suur tänu, härra volinik, mina näen olukorda natukene teistsugusena kui nagu härra Dalton. mina usun, et Venemaa embargo et ei ole põhjustanud mitte põllumajandustootjad ja seetõttu me peame ka neid abistama ja ma näitan, et see embargo näitab ka, kui oluline on kriisiolukord äh, ja kriisiabi äh, põllumajandussektorile, sellepärast et me teame, et äh, puu- ja köögivilja sektorit saab vägagi abistada, Austrias tähendab see seda lisavahendeid sada tuhat eurot eksportmeetmete jaoks kolmandatesse riikidesse, see kindlasti ka abistab põllumajandusettevõtjaid ja ma leian, et see on väga oluline meede kriisi ajal, aga sellegipoolest ma sooviksin veel tähelepanu tungivalt pöörata ka sellele, et me peame siin äh, tõhustatult tööd tegema, näiteks äh, kommunikatsioon äh, kiireloomuliste meetmete puhul peab parenema ja meil on vaja lihtsamat ja tõhusamat menetlussüsteemi. kriisi ajast ei peaks saama mingi slaalomsõit meie põllumajandustootjatele ja pidubürokraatiale. nii et ma leian, et selliseid erimeetmeid tuleb tõesti kasutada, ettepanekuid teha, me peaks ootama veel järgmist kriisi selleks, et oma meetmeid ja äh, vahendeid parandada, vaid et meil peaks olema juba vastav eelarve olemas ja, ja nii nagu kolleeg Sofia Rivera ütles, siis ma sooviksin tähelepanu juhtida ka piimasektorile. kolmekümne esimesel eh, märtsil Euroopa Liidu piimakvoot eh, sai läbi ning ka meie piimatootjate mägipiirkondades ja ka äärepoolsemates piirkondades on nüüd väga suurte Ähm, väljakutsete ees ning seoses järgmise aasta piimakvoodiga me teame, et piimasektor vajab veelgi suuremaid panuseid ja seetõttu, härra volinik, ma paluksin, et te teeksite kõik, mis võimalik, et need meetmed ja ähm, ähm, tulud, mis on ette nähtud konkurentsivõime äh, tugevdamiseks, need suunataks ka piimasektorile, aitäh. Äh, härra De Castro kaheks minutiks, palun lugupeetud president, volinik, kolleegid see määrus, mille üle me homme hääletamine, parandab finantsdistsipliini. see tugineb komisjoni poolt läbi viidud arvutustele, et luua kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks eelarve kriisireserv. see tähendab aga, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb otsetoetusi vähendada. meie fraktsioon toetab põllumajanduskomisjoni esimehe härra Siekierski raportit, me võtsime selle raporti komisjonis vastu ühehäälselt finantsdistsipliini mehhanism aga tähendab ka seda, et eelarvevahendid põllumajanduseelarves on vähenenud ja seetõttu meil ei ole enam seda manööverdamisruumi, mis meil varem oli kriisidele reageerimiseks, aga nagu kolleegid ütlesid, tuleb kriise ette üha sagedamini Ähm, meil on näiteks kas või Vene embargo põhjustatud kriis ning äh, need kriisid äh, on üha volatiilsemad ning põllumajandustootjad ise äh, peavad kandma kriisiga kaasnevaid kulusid. kui me vaatame asja pikemas perspektiivis, härra volinik, siis me peame vaatama, millised on meie kriisidega toimetulemise vahendid. meil on vaja uusi ja tugevamaid vahendeid, et me Äh, suudaksime tagada oma põllumajandustootjatele teatud turvavõrgu ja et nad saaksid ilma äh, hirmu tundmata ülemaailmsel turul konkureerida. möödunud ametiajal me rõhutasime, et finantsdistsipliini tuleb kohaldada ainult nendele põllumajandustootjatele, kes saavad toetusi rohkem kui viis tuhat eurot. niimoodi saaksime väiketootjaid paremini kaitsta kahjuks aga lõppkokkuvõttes on seda künnist vähendatud ja pandud kahe tuhande euro peale. mina ja meie, minu fraktsioon leiab, et Eh, suurem künnis oleks õiglasem, sest see ei kärbiks toetusi väikestele talunikele ning eh, puudutaks tõesti ainult neid, eh, kelle jaoks see kar-, kärbe poleks väga suur. härra Marjas, üks minut, palun. aitäh ajal, mil me seisame silmitsi suure riigivõlaga Kreekas on mõte reservi loomisest selleks, et toime tulla finantskriisidega meile väga raskesti seeditav, sellepärast et meie Kreekas oleme kaotanud sadu tuhandeid eurosid Venemaa embargo tõttu. me Kreekas ähm, oleme kannatanud väga palju ja meie põllumajandussektor ei ole mitte mingisugune erand. me peame hoolitsema selle eest, et põllumajandustootjaid jällegi kaitstakse. Äh, nende sissetulekud on tohutult vähenenud ähm, ning samas on neil vaja maksta järjest rohkem makse. me peame hoolitsema selle eest, et et et eh, ei to-, eh, ei tohi kehtestada selliseid makse, mis eh, teevad kahju Kreeka põllumajandustootjatele ja nende sissetulekuid veelgi vähendavad, aitäh ja proua Petir, üks minut, palun. aitäh. eelarve koostamine on üks kõige raskemaid ülesandeid mis tahes organisatsioonis. eelarve koostamine Äh, on midagi, millest sõltub Euroopa kodanike elukvaliteet. põllumajanduseelarve aastaks kaks tuhat kuusteist, arvestades mitmeaastast äh, finantsraamistikku, on äärmiselt keeruline ülesanne. Äh, selleks on vaja meil ka varusid juhuks, kui põllumajandussektorit tabavad mõned kriisid Äh, see äh, summa, äh, mis sinna reservi pannakse, on praegu nelisada nelikümmend üks koma kuus miljonit eurot. ning see summa tuleb otsetoetustest, mis makstakse põllumajandustootjatele, kes saavad toetusi rohkem kui kaks tuhat eurot aastas. nagu öeldud, Horvaatias, Rumeenias ning Bulgaarias see määrus veel ei kehti Euroopa põllumajandus on kandnud suuri kahjusid poliitilise otsuste tulemusena, ma viitan siin Venemaa embargole, tegemist on kriisiga, mida põllumajandustootjad ei põhjustanud ja seetõttu ma leian, et toetus äh, põllumajandustootjatele ei peaks tulema põllumajanduse eelarvest, vaid mõnedest muudest allikatest ja see, need vahendid, millest me praegu räägime, peaksid olema mõeldud äh, tõesti eh, selliste kriiside jaoks, mis tulenevad põllumajandussektorist, nii et, et eh, jah, eh, me peame hoolitsema ka selle eest, et ma-, õunte, mandariinide ja piimatootjad saavad hüvitust. aitäh ja härra Saani, üks minut. aitäh! nagu minu fraktsioonikaaslased juba ütlesid, toet-, toetan ka mina seda seisukohta, et kriiside puhuks põllumajanduses peaksid olema olemas varud. komisjoni ettepanek on tõesti hästi põhjendatud, aga tahaksin ühele asjale tähelepanu juhtida mis puudutab Ungarit, siis meil on selli-, Ungaris vastuolulisi signaale mis puudutab äh, näiteks otsetoetusi ja erinevaid äh, toetusi, siis äh, on olnud juhtumeid, kus oligarhid ja nende sõbrad saavad toetused endale ning loomulikult meil on võimul korruptiivne valitsus ähm, ja Ungari põllumajandust ei saa selle eest ju vastutavaks pidada. me võime sajaprotsendiliselt kinnitada, et äh, Ungaris on praegu võimalik selliseid toetusi saada ainult oligarhidel, Ungari valitsus toetab neid, äh, niisiis äh, sellele peaks teadlik olema, aga sellele vaatamata toetan ma komisjoni ettepanekut, aitäh ja härra Caputo. aitäh, president selleks, et toetada põllumajandussektorit kriisi ajal, on seda kriisireservi tõepoolest vaja ning poliitiline eesmärk on loo-, luua tõhusad vahendid, mis võimaldavad meile selliste eh, kriisidega toime tulla. praegu näib, et kriisidest on saanud rohkem reegel kui erand, me oleme ära kaotanud piimakvoodid, me seisame silmitsi Venemaa embargoga ning see on põllumajandussektori olukorra äh, väga ebakindlaks muutnud ja veel paljud teised rahvusvahelised kriisid on silmapiiril. me peame hoolitsema selle eest, et eelarves on ette nähtud vahendid kriisireservide jaoks. nelisada nelikümmend üks koma kuus miljonit on see summa, mis kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ette nähtud. ma loodan, et see raha jõuab põllumajandustootjatele tagasi läbi otsetoetuste juhuks, kui seda kriisi ohjamiseks vaja ei lähe aga tegemist ei ole pikaajalise ja jätkusuutliku lahendusega, me ei saa lubada, et põllumajandustootjad maksavad kriiside eest, mida nad ei ole tekitanud, aga ma siiski tervitan seda algatust ja ma loodan, et me leiame õiglase lahenduse ja härra Agnew jupuks. aitäh, president, ühes asjas oleme me kõik üksmeelel, nimelt meil puudub selgus selle kohta, kuidas sealt fondist vahendeid eraldatakse ja ma teen ettepaneku ja ma vaatan, et härra äh, Hõugel vaatab minu poole, ma tunnen ennast täitsa meenist, meelitatuna. Äh, äh, me oleme viisteist protsenti oma sissetulekut kaotanud Suurbritannias, kuna euro on väga nõrk, sellepärast et eurot kasutavad riigid, kes ei oleks pidanud euroga üleüldse liituma see võib-olla ei ole mingi jumalik sekkumine, mille, aga tegemist on komisjoni tekitatud asjaga. niisiis äh, seda fondi võiks minu arvates kasutada nõndanimetatud rohelise kava asendusena, niimoodi saaks ära hoida Briti farmeritele makstavate otsetoetuste vähenemise ja niimoodi ei saaks me ka õõnestada meie põllumajandustooteid odavate Euroopa e- e- e- importtoodetega kui äh, kõiki neid samme, mida te praegu välja pakute, vastutaks, äh, kui need ellu rakendatakse, siis oleks äh, Suurbritannia põllumajandustootjatel tõesti väga raske toime tulla. ärgem unustagem, et Ühendkuningriik on suur puhastoetaja ühtse põllumajanduspoliitika puhul ja meie rahvas peaks vähemalt teadma, et nende raha kasutatakse kohaliku põllumajandustoodete edendamiseks. mina Äh, kuulan seda põl-, äh, arutelu nii kaua, kui saan, aga ma pean minema ka põllumajanduskomisjoni ja mind tõesti huvitab, mida teil kõige selle kohta öelda on, aitäh! aitäh! ja nüüd läheme siis äh, vaba mikrofoni vooru juurde, neli kolleegi on sõna palunud ja annan kõigile neile ka sõna. kõigepealt härra Kröösus Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην στρουθοκαμιλίζουμε. Suur aitäh, kolleegid! ärgem ajagem asju segi. selle kriisi põhjus, mis meil praegu on, ei ole ainult Venemaa embargo. Euroopa Liidus on kogu aeg kriise olnud ja muidugi, kriisireserv peab olema, mõte on hea, hea on, kui me saame toetada põllumehi äh, looduskatastroofide puhul, kuid mina kreeklasena tahaksin öelda, et kriisi ei tekitanud sugugi kreeklased, ei tekitanud Kreeka põllumehed poliitikud olid need, kes põhjustasid kriisi, nemad, eh, nende, eh, nende otsused ja nende poliitika, mida nad ajasid, tõid kriisi põllumajandusse. Kreekas ei ole enam tööstustki. Kreeka on muutunud nagu hotelliks. Soltis, üks minut, palun. suur aitäh president, kolleegid, suur aitäh teile, et te mulle sõna andsite. mina toetan otsetoetuste kohandamismäära, eh, mis pannakse paika kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, hakatakse rakendama kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. muidugi kriisireserv tähendab seda, et me peame kusagilt raha ära võtma ja seetõttu tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, kuidas eh, kriisifondi vahendeid eraldatakse, kellele. Eh, me kasutame neid vahendeid selleks, et kriisist põhjustatud põllumajandust toetada eh, ja komisjon peaks väga selged kriteeriumid välja töötama, kaalume neid ja jälgima ka, et kriteeriume ja nõudeid täidetakse, kui kriisireservist vahendeid jagatakse. me teame, et ähm, sageli on tekkinud fondide vahe, väärkasutamist, seetõttu peab olema tähelepanelik. kolleeg Etheridge, palun, üks minut. suur aitäh. kriis äh, turgudel mõjutab tegelikult äh, tavaini-, tavakodanikke, tavalisi inimesi. Äh, kriise tuleks hallata, ehm, vahendid tuleks kasutada ja otsustada nende üle kohalikul tasandil ja ma arvan, et praegu ka kui on tekkinud kriis, siis liikmesriikidel on lahendusi eh, kriisi, eh, kriisi jaoks. viissada miljonit kodanikku, eh, kuidas nende vahel siis põllumajandustoetusi jagada? ühelt poolt piimatootjad, teiselt poolt eh, Sitsiilia oliivikasvatajad, aga mina ütlen, et väike on ilus, mikro on kaunis, eh, tooge need toetused ja lahendused kohalikule tasandile. suur aitäh, proua Morvai, üks minut. aitäh lugupeetud äh, volinik, äh, lugupeetud äh, põllumajandusvolinik, te peaksite meile andma vastuse ühes konkreetses küsimuses, jutt käib Ungari Pustast, ühest rahvuspargist, mida ma nädalavahetusel külastasin ja kuulsin tõesti vapustavaid asju Äh, mida äh, tahaksin teistegagi jagada. Äh, seal on viiesaja kilomeetri ulatuses mitte ühtegi karilooma ei ole näha, ometigi on tegemist pustaga, milles siis asi on sel-, Eh, sellepärast, miks loomi ei ole, neid ei ole seal sellepärast, et eh, põllumajandustootjad, eh, karjused peavad oma karjamaadest loobuma, nad on korruptsiooni tõttu nendest ilma jäänud. Nende loomad on haigestunud, talunikud läksid põllu, pankrotti ning need inimesed, kes seal elasid, Äh, nüüd elavad, äh, nemad ei tea põllumajandusest midagi, nemad tahavad lihtsalt saada Euroopa Liidu toetusi, nii et, et uurige palun kiiresti, mis seal toimub. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. suur tänu. ma tahaksin kõiki parlamendiliikmeid, kes osalesid debatis, tänada, ütleb volinik Haugan. Äh, muidugi tänan raportööri tema töö eest. me tahaksime ressursside kasutamist parandada ja seetõttu äh, otsime täiendavaid vahendeid, et, et äh, koostada äh, kriisireserv. see peaks olema märk solidaarsusest kriisi ajal ja täna arutati ettepanekut kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kriisireservi moodustamiseks, mis peaks põllumehi toetama praegust äh, põllumajandusfondi muidu, muidugi ähm, rahastatakse põllumajandustootjate endi poolt ka, aga äh, tahaksin rääkida ka siin Venemaa kriisist. eelmisel aastal äh, komisjon tegi ettepaneku kriisireserviks nelisada kolmkümmend kaheksa miljonit ja nüüd novembris tõesti eh, vaadati see otsus läbi eh, ja selleks, et solidaarsust põllumeestega üles näidata, arvestades Venemaa embargot, otsustati eh, muid, muid allikaid kasutada ja siis leiti veel viiskümmend miljonit eurot, muidugi parlamendiliige Dantam mäletab, et kuidas äh, neid vahendeid ja neid meetmeid kaaluti, aga paljud parlamendiliikmed on juba ära unustanud selle, äh, millega tegeles komisjon eelmise aasta novembris. Äh, ma tahaksin parlamendiliiget Georgievat tänada eelarvekomisjonist, kes, kes otsusta-, tegi väga häid otsuseid, millega sai toetada siis hiljem Euroopa põllumajandustootjaid. paljudes liikmesriikides on kasutatud ka e, eraladustusvõimalusi kümne nädala jooksul ja see andis e, näiteks tuge sealihaturgudele ja sealihatootjatele. see oli muidugi ka e, selleks hea, et, et sealiatootjad said täiendavaid vahendeid reklaami turustusmeetmete kasutamiseks, näiteks Filipiinidele saadeti Euroopa Liidu sealiha selle asemel, et Venemaale saata. seega meie kriisifondi äh, on tõesti tõhusalt kasutatud näiteks sealihasektoris. finantsdistsipliini rakendamine, selle puhul tahaksin meenutada ka, et äh, me oleme ju seadnud kahe tuhande eurose ülemmäära, see kriisifondi maksmine ei puuduta väike, väiketalunikke. siin üks parlamendiliige rääkis väiketalunikest, aga nad on vabad sellest kohustusest koondamismäära rakendada see puudutab suurettevõtjaid, suurtootjaid ja keskmise suurusega põllumajandustootjaid. ja muidugi ähm, Ühendkuningriigi äh, põllumajandus on, on oluline Euroopa Liidule, kakskümmend viis miljonit eurot, äh, mida muide äh, antakse Briti, Briti põllumeestele, annab ju Briti põllumeestele võimaluse ka paremini konkureerida turgudel. ja ma toetan täiesti seda, et Euroopa, Euroopa Liit jätkab põllumajandustootjate toetamist nii äh, Ühendkuningriigis kui ka teistes liikmesriikides ja võib-olla isegi rohkem, kui omavalitsus seda suudab teha. suur aitäh ja ma annan nüüd härra raportöörile Sikerskile sõna. suur aitäh. president, volinik, daamid ja härrad tegemist oli sellise ametliku tehnilise raportiga ja muidugi oli ka täna toimunud arutelu üsna tehniline. selle raporti kiire vastuvõtmine näitab seda, et nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel valitseb üksmeel ja loomulikult äh, me saavutame üksmeele siis, kui me peame kiiresti raskes olukorras reageerima peaaegu kõik rääkisid siin äh, solidaarsusest, räägiti sellest, et äh, fondi vahendeid kasutatakse just nende toetamiseks, keda kriis on kõige valusamini tabanud. ei tohi ära unustada, et põllumajandussektor on väga eriline, sõltume nii ilmast kui ka muudest välisteguritest, rahvusvahelisest olukorrast, seega meil on vaja selliseid instrumente, äh, mis ei teki alati vabaturu tingimustes. vabaturu tingimustele lisaks on vaja meetmeid, mis aitavad kriisiolukorrast välja tulla ühise põllumajanduspoliitika reformi üks nõrkusi oligi võib-olla see, et turu sekkumismeetmeid piirati. ma olen sellest ka varem rääkinud me oleme neid sekkumisvõimalusi liiga piiranud. muidugi tuleb heaperemehelikult haldada, hallata. aga võib-olla on üldse ÜPP-le vähem vahendeid vaja. ja me ei saa ka öelda, et põllumajanduspoliitika tekitas põllumajandustootjate jaoks kriisi ÜPP reform peaks kaasa tooma ju tarbijatele odavama toidu. ja lõppude lõpuks tahaksin tänada härra volinikku hea koostöö eest, aitäh! suur tänu, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset homme. nii, ja järgmine päevakorrapunkt on proua